veel kord öelda, et Euroopa Parlament suure häälteenamusega on öelnud, et Ukraina on suveräänne ja me toetame tema territoriaalset puutumatust. me oleme mitmetes resolutsioonides öelnud ja selle nädala arutelus tuleb see ka uuesti kõne alla, et meie ei tunnusta Krimmi poolsaare illegaalset annekteerimist meie võitleme selle strateegia vastu riiki lõhestada. me kutsume Vene Föderatsiooni üles kinni pidama rahvusvahelistest põhimõtetest ja Ukraina piiridelt sõjaväeüksused ära tuua. ja peale selle ei tohiks Vene Föderatsioon teha ka mitte midagi, mis äh, muudab olukorda Ukrainas veelgi ebastabiilsemaks. me kõik oleme teadlikud, kui suur on meie vastutus. me tervitame igasugust äh, tegevust, mis toetab Ukraina valitsust selleks, et Ukraina valitsus äh, suudaks dialoogi Ukrainas äh, uuesti käima panna ja lõhedest üle saada ja sellepärast on meie jaoks väga tähtis Ukrainat toetada oma majanduse stabiliseerimisel, korruptsioonivastases võitluses ja sotsiaalsete lõhede vastases võitluses riigis sellepärast loodan, et ka teie nimel saan tervitada tänast nõukogu otsust, et üks miljard, esimene miljard makromajanduslikku abi Ukrainale anti just täna ja juba eelmisel täiskogu nädalal me otsustasime, et me ühelt poolt juba Äh, kaubanduslepingut hakkame rakendama ja kui neljapäeval koda võtab kohe kindlasti ka selle resolutsiooni vastu, peale selle saadame presidendivalimistele kahekümne viiendal mail ka oma vaatlejad. ja ma eeldan, et need valimised on õiglased ning vabad ning loodan, et nende vabade, vabade valimiste kaudu on võimalik Ukraina ajaloos alustada uut vabameelset äh, peatüki demokraatlikus riigis daamid ja härrad, ööl vastu seitsmendat aprilli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli Rwanda genotsiidi kahekümnes aastapäev. tahan veel kord äh, siin kojas meenutada neid numbreid. saja päeva jooksul toona ähm, tapeti kaheksasada tuhat inimest. enamus nendest olid naised, lapsed, väga palju imikuid väga paljud pered lihtsalt tapeti, seda tegid nende naabrid, keda nad pidasid oma sõpradeks ja seda kõike tehti ainult sellepärast, et nende etniline päritolu, päritolu oli teistsugune. toona maailma üldsus vaatas kõrvale, kohe kindlasti ei kandnud me seda vastutust, mida oleksime pidanud kandma see inimeste korraldatud kuritegu võib iga hetk korduda, ärgem unustagem seda. see oli Ruandas nii, see oli Srebrenitsas nii, me ei tea, kus toimub midagi sarnast järgmine kord. kui Ruanda rahvamõrvast midagi õppida, siis seda, et me ei tohi silmi kinni panna. oma rahva tapmine ei ole mitte ühegi riigi siseasi ning need, kes vastutavad inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, tuleb vastutusele võtta ja see kehtitub ka diktaatorite kohta, näiteks Süürias. Need inimesed ei tohi pääseda karistuseta ja sellepärast on väga tähtis, et kinni peetakse nii riiklikust kui ka rahvusvahelisest õigusest ja ka rahvusvahelise sõjakohtu tööd tuleb toetada. Rwanda on oma tee leidnud, on näidanud, et lepitamine on võimalik ning Euroopa Parlamendi nimel tahan rwandalastele öelda, et me toetame neid nende teel rahumeelsesse tulevikku ning riigi stabiliseerimisel. meil tuleb Rwandat aidata tuleb hoolitseda selle eest, et kurjategijad, kes vastutavad nende õudsete tegude eest, saavad teenitud karistuse. me peame aga riiki aitama ka majanduse stabiliseerimisel, selleks et oleks võimalik tagada ka sisemine rahu. ja Euroopa Parlamendi solidaarsus kuulub kõigile omastele. daamid ja härrad, mul on teile ka üks kurb uudis, mis puudutab Euroopa Parlamenti. Dominique Bourdais suri eelmisel äh, neljapäeval kuuekümne kuue aastaselt. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Dominic Boudis nimetati esimeseks Prantsuse ombudsmaniks ja ta võitles raudkindlalt kodanike õiguste ning võrdõiguslikkuse eest. ta töötas aastaid Lähis-Idas, hiljem oli ta uudisteankur ja ta oli ka Toulouse'i linnapea kuni aastani kaks tuhat üks. ta oli kolm ametiperioodi Euroopa Parlamendi liige ja paljud teist kohe kindlasti mäletavad, mäletavad seda kolleegi, seda austusväärset kolleegi, kes oli suure südamega mees, kes pooldas dialoogi, ehitas sildu ja ta oli ka Araabia instituudi juht ja kohe kindlasti mäletate, et sellel mehel oli oma elus väga raskeid olukordi, teda rünnati avalikult mitmeid kordi ja hiljem tuli alati välja, et kõik need rünnakud olid põhjendamatud ja Euroopa Parlamendi nimel soovin tema lähedastele ähm, kaastunnet avaldada, me mõtleme nende peale ja sellepärast äh, korraldan üheminutilise leinaseisaku, palun aitäh! protokoll ja vastu võetud tekstid mis arutati kahekümne ja vastu võeti teisel ja kolmandal aprillil on kinnitatud on teil selle kohta proteste ei ole siis on see kinnitatud kas te härra Stadler tahtsite protokolli midagi öelda ei siis on protokoll kinnitatud härra Stadler kas teil on kodukorda puudutav küsimus? noh jah kodukorda puudutav küsimus tahan teha järgmise taotluse kümnendal aprillil ehk neli päeva tagasi Euroopa Parlament Brüsselis korraldas kuulamise selle, mis puudutas äh, rahvaalgatust Vanno Fass ja Hannes Vabada sotsiaaldemokraatide esimees tegi selle kohta äh, saate. härra Stadler, ma korra katkestan teid. teeme kõigepealt need